tomando sus asientos. palun võtke istet. eilne protokoll ning heaks kiidetud tekstid on teile saadaval, kui äh, kellelgi midagi selle kohta öelda ei ole, siis on protokoll heaks kiidetud. meie esimeseks päevakorrapunktiks on nõukogu ja komisjoni avaldused Jaapani tuumaõnnetusest saadud õppetundide kohta seoses tuumaohutusega Euroopas. kõigepealt on nõukogu nimel sõna proua Kööril Bien. Señorías, hemos observado lugupeetud äh, kolleegid, siin on tõesti uskumatu show ja kui lubate selleks, et täiskogu saaks äh, sujuvalt edasi minna, siis palun võtke istet ja palun ärge enam kasutage selliseid visuaalseid asju, mis otseselt täiskogu osaks ei ole. Gracias, señor Señora Gyori, tiene usted la palabra. tisztelt elnök úr, proua Győri, härra president, volinik, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad, kõigepealt ma väljendan rahultolu, rahulolu selle üle, et me jätkame seda arutelu, mis möödunud kuul algas. Eh, see näitab, kuivõrd tõsine see teema on ja see näitab ka seda, et eh, me Äh, õpime sellest äh, tõsisest olukorrast, mis Jaapanis tekkis. Äh, Euroopa institutsioonid tegelevad selle probleemiga. me toetame ka Jaapani elanikke, me toetame neid nii humanitaarabiga kui siis ka tuumaalase oskusteabega. Euroopa Ülemkogu rõhutas kahekümne viiendal märtsil uuesti et eh, Ungari Ungari eesistujana eh, töö, eh, hakkas tegutsema väga kiiresti, eriti tuumariskide osas. aga tegelikult võib tekkida vale arusaamine avalikkuses tuumaohutuse osas võib tekkida niisugune mulje, et Euroopa Liit alles ärkab selle eh, probleemi eh, suhtes üles tänu sellele kriisile, mis juhtus väljaspool Euroopa Liitu, aga mitte midagi ei või olla tõest kaugemal kui see, sellepärast rohkem kui kakskümmend viis aastat on Euroopa tegelenud sellega ja praegu täpsustatakse mm, seda asju eh, just nimelt kahe tuhande üheksanda aasta direktiivi raamis, mis puudet-, mis puudutab tuumaohutust. Eh, tuumaohutus on katkematu protsess ning eh, selle kestel pannakse paika reeglid ning õpitakse ka nendest kogemustest, mida on saadud õnnetuste tõttu, nagu näiteks seda oli Fukushimas ja vaadatakse pidevalt läbi tuumarajatiste ohutust. Euroopa Ülemkogu kinnitas seda, et eh, Euroopa Liit peab tegutsema kahes suunas, kõigepealt vaatama, eh, milline on kohapealne turvalisus, siis eh, parandama regulatiivraamistikku ja kui me räägime niisugusest mitmetasemelisest lähenemisest, siis kõigepealt on vaja hinnata riske ja e, kõike seda arvestades tuleb välja töötada ka riski hindamise ulatustingimused, arvestama peab ka hiljutisi, hiljutisi e, õnnetusi Euroopa eh, tuumaohutust reguleeriv rühm koosneb sõltumatutest liikmetest, kes on siis eh, liikmesriikide asutused ning eh, nad toota, nad töötavad välja just hindamismetoodika mai keskpaigaks, nii et, et loodetavasti suvel saab hakata selle hindamisega pihta, et vaadata, milline on siis tuumaohutus, tuuma rajatistes ja kokkuvõtted tehakse enne selle aasta lõppu. Eh, need stressitestide tulemused avaldatakse, nii et eh, kõik eh, saavad sellega tutvuda. ja siis enne aasta lõppu, nagu ma ütlesin, hinnatakse stressitesti tulemusi kui rääkida nüüd regulatiivraamistust, raamistikust, siis eh, tuleb vaadata, milline on olemasolev eh, õigusraamistik eh, tuumarajatiste ohutuse osas on vaja teha parandusi, kui selleks tekib vajadus, aga vahepeal töötatakse edasi eh, direktiiviga, mis käsitleb eh, läbitöötatud tuumakütust ja radioaktiivsete jäätmete haldamist, nii et, et tuuma eh, temaatika, tuumarajatised oleksid hõlmatud regulatiivraamistikuga terve nende eluea jooksul kolmas samm on see, et me peame hõlmama ka oma naabreid selles hindamis- Mm, tegevusse, et ka nemad saaksid parandada oma turvastandardeid e,. E, ja turvalisus ei puuduta mitte ainult e, neid e, ja mure turvalisuse pärast ei puuduta mitte ainult tuumarajatisi. Mm, me peame arvestama ka mm, olukorda Euroopas üldiselt, sellepärast et ehm, energiaallikaid on väga mitmesuguseid, niisugune mitmekesisus jääb eh, kehtima ka edasi ja see on täiesti liikmesriikide pädevuses. meil on vaja liikuda edasi ühtsete eesmärkide nimel energiapoliitika vallas. sel aastal me hakkame ja sel aastal me hakkame tegelema energia eh, teekaardiga aastaks kaks tuhat viiskümmend. me vaatame, millised energiaallikaid kasutatakse, kuidas me saame nende abil täita oma eesmärke kliimamuutuste osas, kuidas me saame mm, tulla toime eesmärkidega, mis mul on e-, energiapoliitika ja eh, siis eh, tarnekindluse osas. liikmesriikide energiapoliitikat, nende valikud on äh, omavahel seotud, sellepärast meil peaks olema ühine kontseptsioon, milline meie energiapoliitika on, mida see tähendab, millised peavad olema investeeringud, energiahinnad ja nii edasi. tuumaenergia annab praegu äh, Euroopa energiatoodangust kolmkümmend protsenti, neliteist riiki, kes on valinud selle tee, ei tohi eh, sulgeda tuumajaamu ilma selleta, et nad oleksid pidanud nõu oma kolleegidega, naabermaadega. Eh, see koordinatsioon tähendab seda, et leitakse alternatiivseid energiaallikaid ja lahendatakse äh, Eh, lahendatakse võrguprobleemi, nii et kõiki küsimusi tuleb käsitleda sügavuti ning eh, eesistuja eh, korraldabki niisuguse sügavuti minema, mineva arvamuste vahetuse maikuuses mitteametlikul energiaministrite konverentsil ja ma tänan teid. suur aitäh, nüüd on sõna palun härra volinik Oettingeril herr präsident frau ministerin gyri meine sehr lugupeetud proua minister lugupeetud härra president daamid ja härrad kohutav maavärin üheteistkümnendal märtsil ning sellele järgnenud hiidlaine ja see, mis on toimunud tuumajaamas tulenevalt erinevatest avariidest ning samuti katsed neid probleeme lahendada. kuigi olukord veel kontrolli all ei ole, näitab kõik selgelt, et tuleb rääkida tuumaohutusest ning energiaga varustatusest äh, Euroopas ja ka mujal. just nimelt seepärast üheteistkümnendal märtsil kukkusime, kutsusime kokku kõrgetasemelise ministritest ning eh, samuti eh, ekspertidest ning eh, tuumatööstuse esindajatest koosneva rühma, selleks, et valmistada ette ülemkogu tööd, mis leidis aset mõned päevad tagasi. samuti nõudsime seda, et kontrollitakse kõikide tuumajaamade ohutust, viidaks läbi stressitestid järelevalveametid valmistavad hetkel ette kriteeriume, millele vastavalt kontrolli teostada ja enne, kui midagi heaks kiidetakse, toimub ka avalik arutelu ning konsultatsioon parlamendiga. me oleme näinud, millised on maavärinatest või üleujutustest tulenevad ohud, eriti Vaikse ookeani piirkondades peab ka vaatama, milline on olukord tuumajaamades endites, jahutussüsteemid, elektrisüsteemid, kuidas tagada see, et äh, lülituks sisse varu elektrisüsteem, samuti küberrünnakute probleem või kui äh, leiab aset lennuõnnetus ning lennuk kukub tuumajaamale mai keskel Insrek, kes äh, koondab kõiki tuumaohutusealaseid järelevalveameteid erinevatest riikidest, viib lõpule kogu analüüsi. nii et seda siis aasta keskel ning aasta lõpuks on meil ülevaade kõikide tuumajaamade ohutuse olukorrast. me tahame loomulikult seda, et kõikides Euroopa Liidu tuumajaamades järgitaks kõige kõrgemaid ohutusstandardeid olen pidanud sidet ka Ukraina ning Venemaa valitsusasutustega ja tulevikus teeme sama ka Armeenia ning Šveitsi osas. Türgi ja Valgevene on need riigid, kes plaanivad tuumajaamu ehitada meie eesmärgiks oleks see, et ka nemad kiidaksid heaks tuumaohutusstandardid, et need kiidetakse heaks kõikides Euroopa Liidu naaberriikides. energia, miksi ning ka tehnoloogiate ja sealhulgas ka tuumajaamades kasutatavate tehnoloogiate osas on liikmesriikidel loomulikult äh, soovivad liikmesriigid seda pädevust ka säilitada ja seega otsus äh, tuumaenergia osas või selle andmine Euroopa Liidule praegu aluslepingutele ei vasta. aga loomulikult ohutus on ühiseks nimetajad ühiseks nimetajaks kõikidele riikidele, ükskõik kas tuumajaamad seal on või mitte. seitsekümmend kuus, kuus protsenti ähm, elektrist toodetakse ähm, Prantsusmaal tuumajaamades, kolmteist riiki, kolmeteistkümnes riigis on praegu tuumajaamad, näiteks äh, Poolas ja mujal, Itaalia Äh, see on olukord äh, teistsugune. tuumaohutuse direktiiv äh, tuleb kohustuslikus korras võtta üle kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks siseriiklikku õigusesse ning siis viime läbi ka analüüsi ja juba enne selle aasta lõppu äh, uurime täpsemalt seda, kuidas direktiivi ellurakendamist tugevdada, äh, näiteks äh, analüüsides seda, millised pädevused tuleks anda teatud agentuuridele ning samuti kaaludes ka teisi meetmeid. meil on plaanis, me tulime välja ettepanekuga juba ka tuumajäätmete osas, mille kohta on arutelud käimas parlamendis ja nõukogus see kõik panustab samuti meie ühistele seisukohtadele, selleks et tagada kõige kõrgem ohutuse tase. võimalik on ka kasutada vabatahtlikke meetmeid liikmesriikides, näiteks ohutusstandardite hindamine ja vajalikud meetmed, mille on välja käinud eksperdid, need peaksid liikmesriigid üle võtma. ja neid peaks ka tegelikult kasutama tuumajaamades. ja seega, nagu öeldud, mai keskel tuleme välja stressitestide ettepanekuga suur aitäh, nüüd lähme edasi fraktsioonide kõnelejatega rahvapartei nimel on kaheks minutiks sõna proua Fortman Kuulil, palun. suur tänu, härra president. oma fraktsiooni nimel lubage kõigepealt tänada volinik Oettingeri selle eest, et ta reageeris tuumaohutuse valdkonnas niivõrd kiiresti pärast Jaapani tabanud katastroofi tuumaohutus, nagu te teate, on üldise ohutuse kontekstis äärmiselt oluline. Jaapani tuumaõnnetus on näidanud seda, et kiiresti tuleks üle vaadata meie tuumaohutuskavad. ja selles on komisjonil ja nõukogul väga oluline roll mängida, me oleme tuumaohutuse kontekstis teineteisest vägagi sõltuvad. meil on vaja tuumaohutuse teste ja kontrolle Euroopa tasandil. mis puudutab tuumaehitisi, siis äh, ne-, nende osas peaksid samuti kehtima üldised reeglid. aga loomulikult äh, peavad need äh, kontrollid olema avalikud ning nende tulemused tuleb samuti avalikustada. ma loodan, härra Oettinger, et te töötate harmoneeritud lähenemise suunas, seda koos liikmesriikidega, selleks et tagada ohutuse kõige kõrgem tase. kui mõne tuumaehitis kontrolli ei läbi, siis äh, loodaksime meie, et midagi tehakse selle suhtes ja et liikmesriigid võtavad koheseid samme selleks, et eemaldada välja toodud probleemid. ja et tulemuseks on siis kas äh, äh vigase tuumajaama hetkeline seiskamine või lõplik äh, käigust mahavõtmine. see on, ja oluline loomulikult on kontrollida ka olukorda naaberriikides, see on võib-olla isegi olulisem me peame hindama kõiki riske. tuumaenergia on energiaallikas, mida ei saa lihtsalt kõrvale heita. me saame läbi tuumaenergia katta väga suure osa meie energiavajadusest ja vähendada ka süsinikdioksiidi heitkoguseid, kuid meil on vaja äh, ka tulevikuvisiooni, meil on vaja kindlasti rohkem panustada taastuvate energiate poliitikale. suur tänu e, e, e Sotsialistide ja Demokraatide fraktsiooni nimel saab sõna proua Ulfskog. suur tänu, härra president, suur tänu teile, härra volinik tuumaenergia on teistest energiaallikatest erinev Äh, väike õnnetus võib kaasa tuua väga tõsiseid tagajärgi paljudes äh, riikides äh, ja, ja need negatiivsed tagajärjed võivad kesta põlvkondi. tuumaenergia ja tuumaohutuse küsimus on Euroopa Parlamendis leidnud väga suurt vastukoja ja loodetavasti tõusetuvad sellest ühtsed otsused siin parlamendis me ei saa äh, tuumaenergiaga seonduvat sugugi reguleerida ainult liikmesriigi tasandil, sellepärast et äh, tuumaenergia ei tunne liikmesriikide piire ega tunne ka Euroopa piire, seega tuumaohutus äh, on äärmiselt oluline. on väga tähtis, et otsused oleksid nii ühtsed kui võimalikud Euroopa Parlamendi sees. ning on hädavajalik et äh, me mõtleksime tuumaenergia äh, kasutamisel lühiajalistele ja pikaajalistele äh, programmidele ohutuse tagamisele me ju teame, mis toimub praegu energiatarnekindlusega. meie energiasegu ei ole piisavalt mitmekesine selleks, et saaksime kõrvale heita tuumaenergia. see tähendab seda, et me peame rohkem tõhustama energiatõhususele ja taastuvatele energiaallikatele. ja tuleb välja kujundada tõeline energiaparadigma. me peame astuma uude ajastusse, jätkusuutlikkusse ajastusse ja loomulikult tuleb välja arendada strateegia, mis annaks meile võimaluse äh, sulgeda äh, pikas, lühipikas või lühikeses perspektiivis need tuumajaamad lõpuks. suur tänu, proua Ulskog ja järgmisena saab ALDE fraktsiooni nimel pooleteiseks minutiks sõna proua Ekk. suur tänu, härra president Jaapani traagilised sündmused ei ole pinnale toonud mitte ainult tuumareaktorite puudusi Jaapanis, vaid Fukushima sündmused on välja toonud kogu rahvusvahelise süsteemi puudujäägid ohutuse tagamisel tuumajaamades. väga paljud eurooplased tunnevad täna muret tuumaohutuse pärast siin Euroopas ja seega on ülioluline, et Euroopa Liit vaataks üle oma lähenemise tuumaohutusele liberaalide ja demokraatide seisukoht on see, et nõukogu poolt välja pakutud taluvustestidest ei piisa, mitte ei tuleks kontrollida tehnoloogiat, vaid üle tuleks vaadata kogu ohutuskultuuri ja vaadata, milline on meie suutlikkus äh, vastata erinevatele katastroofistsenaariumitele ja härra president, oluline on see, et need taluvustestid oleksid kohustuslikud ja nende aluseks oleks ühenduse läbipaistvad kriteeriumid. peaks olema kõigile ilmselge, et me ei saa jätta liikmesriikide valitsuste ja reguleerivate asutuste kätesse iseenda kontrollimine, seda peaksid tegema siiski sõltumatud organisatsioonid selleks, et läbipaistvust suurendada ja kõik dokumendid eh, taluvustestidega seoses peaksid olema eh, avalikud. täna ei ole meil alternatiivi praegu tuumaenergiale ja tuleks üle vaadata kogu Euroopa Liidu tuumaenergia seadusandlus, vaadata seda, mis on kirjas IAEA-s ning äh, püüelda ühtsete standardite järele. koormat kannab, vastutuskoormat kannab siin nii komisjon, aga ka nõukogu. ka nemad peavad äh, oma vastutuse kanda võtma. ja lõpetuseks on ülioluline, et me nüüd õpiksime midagi kõigest toimuvast, õpiksime, et alternatiivsetele energiaallikatele ja tõhususele tuleb rohkem tähelepanu pöörata ja lõpuks ometi tuleks paika panna ka siduvad eesmärgid. suur tänu, proua Eik! ja nüüd äh, Roheliste ja Ale fraktsiooni nimel saab äh, sõna proua Rebecca Harms. suur tänu, härra president, härra Oettinger, te teate juba ette, et teie talustestid äh, on minu meelest suhteliselt kaheldava väärtusega ja selgitan, miks taluvustesti kontseptsioon tuleb kõigepealt välja kujundada, aga see väljakujundamine on jäetud äh, liikmesriikide ametkondade ja nende juurdlevate ametkondade kätesse, mis äh, ka seni on vastutanud äh, inspektsioonide ja kontrollide eest Euroopa Liidus. tuumaenergiajaamades Euroopas ja mind hämmasta, paneb hämmastama see, kui öeldakse, et meie tuumaenergiajaamad on sama ohutud kui tuulepargid või hüdroenergiajaamad, kas te tõesti arvate nii? kas te ei ole sugugi arvamusel kas te arvate, et tuumaparkide ja hüdroenergiajaamade ehitajad tegid samasuguseid vigu nagu tuumaenergiajaamade ehitajad? ma ei usu ja taluvustestide vabatahtlikuks jätmine on jällegi näide sellest, et me ei saa võtta neid tõsiselt. mitte vähemalt nii tõsiselt, kui me neid peaksime võtma. kas te suudate garanteerida seda, et sõltumatutel ekspertidel on juurdepääs kontrollida, kas te suudate tagada selle, et kõik tõesti ka järelevalve all on kolmemõõtmeliselt? ja et inimesed lihtsalt ei tegele paberimajandamisega sellepärast et ausalt öeldes kõik eh, need, kes on tuumaenergiaga seotud, on eh, ju vanad sõbrad olnud aastakümneid ja on eh, väga leplikud oma kolleegide vigade suhtes. ja küsimus seisneb ka selles, et millised tuumajaamad on täiesti vastuvõetamatud ja millised tuleb ühendusest välja lülitada koheselt sellepärast et need tuumajaamad äh, peaksid olema siis nende taluvustekstide siht, testide sihtkohtadeks ja loodetavasti aastaks kaks tuhat kakskümmend on siis selge, millised tuumajaamad tuleb käigust maha võtta. härra Oettinger, te olete viimasel ajal väga palju intervjuusid andnud. ütlesite Saksamaal, et teie juba teategi ette, et millised äh, tuumajaamad ei läbi neid taluvusteste mõnedest nendest aga on teie meelest täiesti ohutud. kui me räägime aga Fassenheimist, kui peaks juhtuma see, et Rein tõuseb üle kallaste või, või toimub maavärin, siis Fassenheimi jaam ei ole sugugi kaitstud. ma tahaksin teilt konkreetsete tuumajaamade nimekirja, nende jaamade nimekirja, mille ohutuses te sugugi veendunud ei ole suur tänu, proua Harms ja nüüd äh, ECR fraktsiooni nimel pooleteiseks minutiks härra Chichester. härra president, suur tänu. lubage omalt poolt tänada nõukogu eesistujat ja komisjoni volinikku tehtud avalduste eest. Äh, nende mõõdukad seisuvõt-, seisukohad on võib-olla teiste avaldustega teravas vastuolus, aga tuletaksin teile meelde, et äh, viiekümne aasta vanused reaktorid Jaapanis ja uued äh, Euroopas ettevalmistavad tuumajaamad on kaks täiesti erinevat asja. ja kaks täiesti erinevat asja on ka Jaapani seismiline risk ja Lääne-Euroopa äh, seismiline risk kõigepealt äh, enne, kui me hakkame mingisuguseid samme astuma, tuleb ikka välja selgitada, mis tegelikult juhtus kaasaegseid reaktoreid äh, kujundatakse täna välja nii, et nad äh, suudavad taluda riske, mida kakskümmend või viiskümmend aastat tagasi keegi ei osanud uneski näha. ja mul on hea meel näha, et proua Harms noogutab. kahjuks ei kuule, mida ütleb proua Harms. härra Chichester ütleb, et te kulutate minu kõneaega, öeldes asju ilma mikrofonita kõigele lisaks ja selle jätkab. on tehtud ettepanek äh, moratooriumiks, mina olen selle moratooriumi vastu, sellepärast et me niimoodi äh, tegutseksime ülepeakaela ilma teaduslike tõenditeta. tuleb välja selgitada, mis on juhtunud enne, kui me võtame vastu otsuseid midagi muuta. muuta seda tegelikult ju suhteliselt muljetavaldavat äh, ohutuskultuuri Euroopas. loomulikult tuleb seda jõustada, kuid ärgem tegutsegem ülepeakaela kiirustades. suur aitäh, härra Tšitsester! ning nüüd Roheliste fraktsiooni nimel on üheks minutiks sõna proua Vilsil, palun. suur tänu. kakssada viiskümmend tuhat inimest elavad Saksamaal, e, on Saksamaal demonstreerinud, korraldanud meeleavaldusi tuumajaamade vastu Eh, kutsunud üles riiki loobuma tuumaenergiast, eh, sest et siiski on võimalik jääkrisk. me teame seda väga hästi, eh, eriti Fukushima valguses. Euroopas tuleb kasutada ainult kõige paremaid võimalikke tehnoloogiaid. kahe tuhande üheksanda aasta tuumaohutusdirektiivist alates seob liikmesriike ainult olemasolev tuumastandard, see tähendab, et direktiivi on vaja läbi vaadata ja uuesti sõnastada ja see peab toimuma kaasotsustamise alusel parlamendiga. ma kutsun üles kõiki fraktsioone ja ka komisjoni töötama välja direktiivi eelnõu ja tegema seda kiiresti suur aitäh, nüüd äh, veel järgmise fraktsiooni nimel on sõna proua Tsavelal, vabandust. I do agree with what has been said. ma olen täiesti nõus sellega, mida siiani on öeldud. E, tõepoolest võiks olla vaja moratooriumit, aga mõelgem sellele, mida ütles e, härra Tiisi. ütleksin teile järgmist e, tekkimas on uus maailm, uus ajastu loodusõnnetused, mis toimuvad kahekümne esimesel sajandil, on väga suured loodusõnnetused. tegemist on tohutu suurte tulekahjude, eh, tõusulainetega ja nii edasi. kuidas me siis eh, saame hakkama tuumaohuga nende õnnetuste valguses? me näeme, et risk lõpeb sellega, et nende katastroofide eh, tulemusena saavad surma ka väga paljud inimesed me mõistame hukka, lugupeetud kolleegid, siin äh, inimsusvastased kuriteod. aga minu arvates äh, niisugused ettevõtted äh, teevad, on ka süüdi inimsuse vastastes kuritegudes, kui nad ei tegutse läbipaistvalt ning ma kutsun teid kõiki üles mõtlema Eh, nendele uutele kuritegudele, mis pannakse kahekümne esimesel sajandil toime ühiskonna vastu. suur aitäh! nüüd lähme teiste sõnavõtjate juurde ja esiteks on pooleteistkümneks minutiks sõna proua Del Castillo. suur aitäh, härra president, suur aitäh, härra volinik, kallid kolleegid, selleks, et saaksime süüa, reisida, õppida, haigusi ravida ning veel paljukski muuks, on meil vaja energiat see energia tuleb erinevatest allikatest, nii on see alati olnud, näiteks ähm, hüdroenergia, fossiilkütused, tuumaenergia, need on juba vanemad, on aga nüüd ka taastuvenergiad. meil on vaja pakkuda suuremat tõhusust, suuremat äh, ohutust, tõhusus puudutab eriti taastuvenergiaid nagu näiteks süsiniku ladustamine või teised tehnoloogiad, neid ei ole veel võimalik olnud täielikult ellu rakendada. kõike seda tehakse selleks, sellepärast et siiamaani on inimesed elanud äh, mõeldes ikka ja jälle sellele, et kuidas parandada neid ressursse, mida seal kasutada on vahendid, mis meil kasutada on, järjest paranevad, sellel põhineb nii meditsiin kui ka teised valdkonnad, nüüd aga Jaapani maavärin ja hiidlaine on pannud terve Jaapani rahva ohtu, tohutu hulk inimesi on saanud surma, inimesed on jäänud teadmata kadunuks, tohutu materiaalne kahju, Fukushimas on katastroofiline olukord, eelkõige peame rääkima aga äh, ohutusest, julgeolekust, homme hääletame siin resolutsiooni, mille osas jõudis, jõudis kokkuleppele suur osa fraktsioonidest. resolutsioonis räägime sellest, mis meid ühendab ja mitte sellest, mis meid eraldab, nii et palun jääge truuks sellele resolutsioonile ja ärge põhinege siin omaenda erahuvidel. selline on meie vastutus, aitäh! suur aitäh, proua del Castillo! edasi on üheks minutiks sõna proua Reieral. härra president, eelkõige tahan väljendada oma sügavat solidaarsust kõikide ohvritega ning ka nende pereliikmetega, kes on pidanud äh, tuumakatastroofi tõttu oma kodudest lahkuma millised on need õppetunnid, meil on vaja kohe tugevdada ohutusmeetmeid, aga ohutus sõltub ka inimressurssidest. meil on vaja tagada kõrge väljaõppetase nende inimeste jaoks, kes tuumasektoris tööd teevad, peame tagama ka selle, et nende töötingimused äh, oleksid ideaalsed. peab äh, looma äh, seadusandliku raamistiku ning samuti ka tööalase raamistiku, mis oleks võimalikult hea. ning fraktsioonina oleme võtnud endale ka teatud kohustused Euroopa energiategevuskava osas, me põhineme taastuvenergiatel, uutel infrastruktuuridel, energiatõhususel ja teistel põhimõtetel ning selles kontekstis peaksime kindlasti ka uuesti arutama süsinikuheidete küsimust. suur aitäh, nüüd on üheks minutiks sõna proua Fiolil, palun härra president, stressitestid tehniliste standardite osas, nendest ei piisa. Jaapani probleem tulenes sellest, et siin leidis ühelt, ühel ajal ähm, aset üleujutus, elektrikatkestus, nii et me näeme, kuidas siin üks probleem viib teiseni. radioaktiivsus ise Fukushimas äh, takistab ohutusalast tööst, tööd, mida seal peaks tegema. tuumaavarii ei ole mingisugune lineaarne juhtum, sellel on tohutud katastroofilised tagajärjed, nagu näiteks radioaktiivsed jäätmed, mis voolavad merevette. tuleb võtta arvesse kõiki erinevaid väga laialdasi tagajärgi, mis sellist tüüpi avariil on nagu härra volinik ütles, siis liikmesriigid otsustavad omaenda energiaallikate üle, kuid teil on kohustus tegeleda tuumaohutusega. kas te olete nõus sellega, et liikmesriigid peaksid äh, rakendama ellu moratooriumi uute äh, tuumajaamade ehitamise osas ning mida te teete selleks, et valitsused ja investorid keskenduksid rohkem äh, sellele, kuidas äh, saavutada suurem energiatõhusus ning pöörduda järjest enam taastuvenergiate poole. suur aitäh, proua Hool, nüüd pooleteistkümneks minutiks on sõna härra Turmesel, palun. härra president, härra president, volinik, lugupeetud kolleegid, need dramaatilised sündmused, mis juhtusid Jaapanis, on meile näidanud et et mitte kunagi ei ole ehitatud perfektset täiuslikku tuumajaama. ja kui keegi väidab midagi muud, siis pole see õige. ja kuna Euroopa rahvas seda teab, siis nad tahavad väga tugevat reaktsiooni meie poolt. see peab olema niisugune reaktsioon, mis võimaldab öö, ähm, ehitada üles Euroopa, mis on sada, sada protsenti taastuv. peab äh, olema äh, ühitatud omavahel energia äh, säästmine kommunaalmajanduses ja tuleb kasutada taastuvenergia allikaid, see on tee, mis meid edasi viib. küsimus, mis meie ees seisab ja millele me ja mille ma esitan ka teile, härra volinik on see, et teie praegu koostate energia teekaarti aastaks kaks tuhat viiskümmend. ja kas te usute, et see energia teekaart võiks olla midagi niisugust, kuhu eh, loovad, milles löövad kaasa ka kodanikud suur aitäh, nüüd üheks minutiks on sõna härra Simanskil, palun. suur tänu, kui me tõepoolest midagi tahame õppida sellest, mis Jaapanis on juhtunud, siis kõigepealt me peame olema ettevaatlikud. me peame koondama tähelepanu, kui me tahame midagi õppida. tuumaenergia ei lahenda probleeme, kuigi me sellest sõltume, me näeme, et äh, järjest rohkem ehitatakse tuumajaamu meie piiride lähedal ja need jäävad meie regulatiivorganite äh, haardeulatusest välja, nad on väljapool meie võimu. praegu ehitatakse äh, tuumajaama Valgevenesse, Kaliningradi. ja tegelikult see on meie energiasektori konkurentsivõime jaoks halb uudis tänase päeva seisuga on meil vaja kindlust, et elekter, mis, mis äh, toodetakse väljaspool meie piire, teeb läbi tamas, samasuguse taluvuse testi. härra Ransdorf, üks minut, palun. suur aitäh. katastroof Jaapanis võib viia viia meid mitmetele erinevatele järeldustele. energiasektor peaks olema riigi kontrolli all ning äh, elektrijaamades peab olema lisa elektrisüsteem, Tekpo, Tepko oli äh, ettevaatamatu ja praegu räägitakse siin ka ohtudest Euroopale. me peame pöörduma vaprate inimeste poole, kes julgelt vaatavad uute lahenduste suunas. meil ei ole vaja inimesi, kes tegelevad vaid omaenda erahuvide kaitsmisega suur aitäh, nüüd on pooleteistkümneks minutiks sõna härra Liisel, palun. suur tänu, härra volinik. ma toetan seda resolutsiooni, tõesti toetan sajaprotsendiliselt me saadame välja kaks olulist sõnumit eh, liikmesriikidesse nendele inimestele, kes vastutavad eh, tuumapoliitika osas. kõigepealt meil on vaja katse, kaitset taoliste tuumakatastroofide eest Euroopas. kui me käitume individualistlikult, eh, siis me käitume tagurlikult. Strasbourgist mitte väga kaugel on Saksamaa poolel kaks vana tuumajaama, mis on ajutiselt äh, töö peatanud ning paarisaja kilomeetri kaugusel Fessenheimist on reaktor, mis töötab täies mahus, kuid me ei ole sugugi veendunud selles, et ta oleks ohutum jaam kui pärast tuumakatastroofi eh, sulgetud kaks jaama. meil on vaja ja kindlust tuumaohutuse suhtes ja loomulikult on poliitiline küsimus see, kui kaugele me tahame minna oma määrustes, kuid peaksime minema siiski kaugemale, kui me praegu oleme seal teinud vaatamata sellele, kuidas liikmesriigid otsustavad, on neid, kes kiiremini hülgavad tuumaenergia kasutamise, kuid selge on see, et meil ei ole vaja mitte mingisuguseid maagaasi lisaeks importi Venemaalt kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist peaksime me näitama, et me oleme huvitatud pigem suuremast energiatõhususest ja taastuvatest energiatest. enne Fukushima õnnetust oli meil juba energiatõhususe kava paigas, see on oluline kava ja see tuleb ka täita. ja meie koda on ka selle võtnud äh, vastu suure enamusega, mina toetan ka siduvaid äh, eesmärke, kuid see peab olema ka tööstusele taskukohane, aga tuleb selles kohas väga selgelt oma seisukoht välja öelda. üheks minutiks saab sõna proua Trautmann härra president, härra volinik, kallid kolleegid, tuumaenergia ei tooda küll süsinikdioksiidi heitkoguseid, kuid see on ülemineku energia samuti, aga ka ohtlik prioriteet pärast Fukushima õnnetust on loomulikult tu-, tuumajaamade tu-, ohutuse tagamine, taluvustestid tuleb teha nii koordineeritult kui võimalik Euroopa Liidu tasandil ja ka meie lähispiirkonnas sõltumatute ekspertide poolt, normid peavad olema karmid ja kindlad ja läbipaistvus tuleb tagada lisaks sellele kliima soojenemise vastane võitlus eeldab meil koherentset ja ambitsioonikat poliitikat, kui tuumaenergia aitab kokku hoida heitkoguse määrasid ja aitab toota piisavalt energiat, eh, siis eh, on see küll väga kena, aga me ei saa olla sellest täiesti sõltuv eh, meie energia, miks peab olema märk, segu peab olema märksa mitmekesisem, me peame kahekordistama oma jõupingutusi öö, energiatõhususe eest äh, osas ja taastuvate energiaallikate osas ja mis puudutab tuumajaamade ohutust, siis äh, tuleb rääkida ka tarnekindlusest, mitte ainult ohutusest Euroopa Liidus, me ei tohi jätta mitte ühtegi riiki üksinda ja raskustesse ja lõpetuseks meil on vaja tõelist solidaarsust selleks, et luua energiaühendus, suur tänu. suur tänu, proua Trautmann ja sõna saab üheks minutiks proua Lepage. Merci, euh, monsieur le president. suur tänu, härra president loomulikult äh, ohutuse alaseid sõnavõtte saan ma ainult äh, toetada ning loomulikult äh, ka stressitestide läbiviijad peavad olema sõltumatud ja reeglid tuleb paika panna Euroopa Liidu tasemel, aga ärgem unustagem, et meil on vanad tuumajaamad, mis ehitati ikkagi hoolimata erinevate riskidega uhjumisest nii et me nõuame täielikku ohutust nendes tuumajaamades, mis juba olemas on ja ma ei usu, et praegu on Euroopas enamik äh, kodanikke selliseid, kes äh, on äh, valmis kinni maksma sellised probleemid, nii et tuleb äh, organis-, juba plaanida see, kuidas tuumaenergiast loobuda, tuleb äh, vaadata, millised on meie tööstusalased võimed, äh, samuti töökohtade vajalik arv ja nii edasi. nii et kõik oleme sellest teadlikud tegemist on sellise suure Euroopa projektiga, milleks ongi just nimelt tuumaenergiast loobumine. Claude ütles, et võib-olla viieteist aasta pärast, ma arvan, et on väga optimistlik, pigem ikkagi veidi hiljem. igal juhul tegemist on tohutu projektiga, mille ümber võiksid koonduda kõik eurooplased, mis ka annaks meile enesekindlust juurde, sest et Fukushima näitab, kui umbusalduslikult suhtutakse järelevalveametitesse. suur aitäh, proua Lepas, proua Trautmann, härra Rubik soovib teile küsimuse esitada, kas te olete nõus? härra Rubik, palun. suur tänu, härra president. tahaksin küsida kolleeg Trautmannilt järgmist. Te räägite äh, sõltumatust järelevalvest, Prantsusmaal on selline asi juba olemas, kas Prantsusmaa mudel oleks kasutatav üle terve Euroopa, nii et kas oleks selline sõltumatu järelevalvesüsteem, mis põhineb Prantsuse mudelil? suur aitäh härra Rübikule küsimuse eest. jah, tõepoolest Prantsusmaa järelevalveamet on sõltumatu, see, mida nad on öelnud, seda ka näitab ja kindlasti peaks olema meil ka Euroopa Liidu tasemel selline sõltumatu järelevalveamet, peavad olema kasutada vajalikud vahendid, et tagada töö usaldusväärsus ning äh, ka äh, korralik pädevus. kas äh, te tahate esitada küsimuse oma kaasmaalasele proua Trautmannile, proua Trautmann, kas olete nõus, jah? proua Trautmann jah, paberil on Järelevalveamet sõltumatu, aga vaadates, kuidas see kokku pannakse ja inimesed ei ole seal just erineva, väga mitmekesise taustaga, nii et see tekitab erinevaid küsimusi. härra president, loomulikult siseriiklikult võib alati panna küsimärgi alla Järelevalveametite kokkupanemise, selles osas olen nõus proua Lepagega. kindlasti äh, peagi tagatakse mitmekesisus hoopis paremini, aga samal ajal ma ikkagi ei paneks küsimärgi alla nende ausate inimeste tööd, kes on äh, võtnud endale sellise ülesande, sealhulgas ka härra Lacoste. ühesõnaga, kõik on nüüd äh, rahul proua Trautmanni vastustega, kas võime jätkata? väga hästi, jah, elagu Prantsusmaa tõepoolest üheks minutiks on nüüd sõna härra Tošenovskil, palun. kui pane pretsedo, pane komis-. suur tänu, härra president, volinik. juba nädalaid oleme me vaadanud eh, seda erakordset võitlust, mida jaapanlased peavad tsunami ja maavärina tagajärgedega ja kuidas nad sellega hakkama saavad. niisugused sündmused on alati ei toonud endaga kaasa suuremad turvalisuse meetmed, aga isegi siis, kui tegemist on suurte lennuõnnetustega, inimesed lendavad edasi, aga siiski ohutus on oluline, tuleb eh, uurida, mida sellest õnnetusest õppida on. looduskatastroofid eh, mõjutasid seda rajatist, seda tuleb mõista, kuidas see kõik toimus ning tulevikus vältida eh, tehtud vigu. päästetööd, mida viidi läbi õnnetuse tagajärjel, on asi, mida tuleb tunnustada. Eh, hinnatakse, millised mm, millised, eh, milliseid töid tehti ning me ei peaks langema poliitilisse hüsteeriasse. härra Roil, palun poolteist minutit. president, liebe kolleegin, liebe kolleeg-. härra president, kallid kolleegid. on äh, teada-tuntud tõsiasi, et liikmesriikides ja fraktsioonides lähevad seisukohad äh, lahku tuumaenergia osas, on neid, kes on selle poolt ja neid, kes on selle vastu ja nagu ma ütlesin, ka fraktsioonide sees on arvamused lahku läinud, kuid äh, Jaapani õnnetus äh, on esile toonud väga suure probleemi. ja sellepärast me seda debatti siin täna peamegi. meie resolutsioon on äh, paljulubav, kuid täna ja homme peaksime keskenduma ühele konkreetsele küsimusele. kas me suudame ühtselt tasandilt oma ohutusstandardeid tõsta? ja kas on tulemas mingisugune või välja koorumas mingisugune Euroopa ühtsus selles küsimuses? on võib-olla neid, kellele see resolutsioon ei meeldi, kuid äh, tegemist on siiski tekstiga, mille peamiseks eesmärgiks on tagada suurem ohutus ja eurooplaste toetus sellele ohutuse tõstmisele. ja ma tõesti loodan, et nii täna kui ka homme ei lasku me sellesse debattidesse, et kas me peame tuumaenergiast loobuma täies mahus või mitte, siin lähevad alati seisukohad lahku. ega see ei ole ka meie ülesanne praegu sellest rääkida, me peame keskenduma resolutsioonile, mis on meie, meile esitatud ja tegelikult ma tahaksin, et homme võetakse ühehäälsuselt vastu üks või teine otsus selle kohta, kas me tahame Euroopa kompetentsi selles valdkonnas kui me niimoodi selgelt otsustame, siis me oleme teeninud oma rahvast nii, nagu me peame seda tegema ja oleme kindlasti tõstnud meie koja mainet. aga küsimus, kas tuumaenergiast loobuda või mitte, sellest räägime edaspidi. Äh, proua Harms on tõstnud sinise kaardi. vaadake, kui põnevaks tänane pärastlõuna kisub. härra Roil, äh, olete nõus selle sinise kaardiga, jah? siis sellisel juhul sõna proua Harmsil. Äh, härra Roll, te teate väga hästi, et äh, mis puudutab äh, tuumasektorit, toetan mina loomulikult suuremat ohutust ja paar aastat tagasi ei läinud mul eesmärkide läbisurumine väga hästi, sellepärast et ma tahtsin juba siis ohutust suurendada, aga enamus meie parlamendikojast hääletas kõrgemad standardid maha meil on tõsine probleem usaldusväärsuse taastamisega rahva seas. ja tegelikult pole Euroopa Parlamendil kogu selles arutelus mitte midagi kaasa rääkida. sest taluvustestide küsimus, tuumaohutus üldiselt, need on kõik Euratomi ja nõukogu pädevuses ja komisjonis ja põhimõtteliselt parlament avaldab siin oma arvamust, aga see, kas keegi seda arvamust ka kuulda võtab või sellest midagi tuleb, on selgusetu. Teie ütlesite, et tuleviku osas tuleks asjad üle vaadata, et Euratom peaks olema läbipaistvam, aga võib-olla jah, olete siis nüüd valmis mõistma ka meie seisukohti? härra Roil vastab proua Harms, ma tegelikult aru ei saanud, mida te minu käest nüüd küsisite. Te vist ei küsinudki midagi. aga ega midagi. Ehm, ütlen, et ma kasutan seda võimalust kindlasti ära, mis meie ees nüüd on. Te teate, et me oleme kategooriliselt erinevatel seisukohtades selles küsimuses. kuulake mind palun, proua Harms. härra Schultz, võtke ka teemat tõsiselt, kui saate. proua Harms, oleks ju ometigi tugev signaal see, kui parlamendi enamus suurte, suure häälteenamusega selle resolutsiooni vastu võtaks. me räägime ohutusstandardite tõstmisest, me peame minema kaugemale, kui me oleme läinud minevikus ja tõesti, me läheme kaugemale, kui ma olin paar aastat tagasi valmis minema, teil on täiesti õigus. aga kui me tahame ohutust äh, parandada Euroopas, siis äh, peame me selle signaali siin vastu võtma ja võib-olla liikmesriigid õpivad sellest midagi seisukohad selle kohta, kas tuumaenergiast loobuda või mitte, võivad meil olla erinevad, aga äh, praegu peaksime tegelema resolutsiooni, mitte selle küsimusega. proua president, kallid kolleegid, äh, käituge palun kohaselt, härra Chichesteril on protseduuriline küsimus. härra president ausalt öeldes mind äh, solvab äh, see, et proua Harms äh, minult üritas mikrofoni näpata ja tõstis siis sinise kaardi, kas minu vastu ei võiks samamoodi, kas mind ei võiks samamoodi kohelda kui proua Harmsi? Yes. Pero, Mr Royal again no,? Yeah. kas ka teil on härra Roilile küsimus sinise kaardiga, jah? Roil on nõus härra Roil, kas midagi on siis nüüd teie seisukohtades muutunud? vaadake, see kampsun, mida ma kannan, äh, see kooti kolmkümmend aastat tagasi. juba tollal räägiti meile, et sellised tuumaõnnetused äh, on reaalsed iga kümne tuhande aasta tagant. Äh, viimasel ajal on räägitud, et kui me selle kümme tuhat jagame tuumajaamade arvuga saame me tegelikult tõenäosuseks kakskümmend viis aastat ja Tšernobõli õnnetus äh, toimus just kakskümmend viis aastat tagasi. kas teie, härra Roil, endiselt arvate, et tuumajaamad on ohutud? härra president, härra Roil, ärge unustage, et teil on täpselt pool minutit vastuseks. aga küsimus oli ju ometigi nii pikk, härra president protseduuriline küsimus, jah, hea küll, aga minu vastus sinisele kaardile, minu seisukoht on muutunud, kuid põhimõte ei ole muutunud. kas see on siis midagi nii jubedat, kui inimene oma seisukohti võib-olla korrigeerib ja ma olen seda teinud jah, võib-olla päris palju, aga põhimõte on sama mina räägin resolutsioonist, jah, tõesti, ma toetan seda resolutsiooni, te võite minu kannapööret, mõned, mõningast kannapööret kas siis toetada või mitte, aga minu seisukoht täna on selline ja palun teil ühehäälselt see resolutsioon vastu võtta. kallid kolleegid, võtame nüüd hetkeks tuurid maha ja läheme tavapäraselt edasi, üheks minutiks saab sõna härra Lainen. jah äh,, härra president tööstuskomisjoni esimees äh, sai hetk tagasi olla rambivalguses, mina nüüd keskkonnakomisjoni esimehena ees. Äh, jah, äh, on ilmselge, et vaatevinklid lähenevad meil, lähevad meil lahku loomulikult komisjon on esimese olulise sammu astunud tuumaotsuse suurendamiseks, aga sellest ometigi ju ei piisa me peame kindlasti täiesti kardinaalselt üle vaatama kogu selle küsimuse ja välja selgitama, mis on kõige olulisem. loomulikult ohutusstandardid peavad olema üle terve Euroopa väga kõrged. ja tuleb välja kujundada tuumaenergiast loobumise kava, sellepärast et riskid on väga suured ja lisaks sellele äh, Eh, piiriülesed riskid, mille eest meie ei saa vastutada ja teie, härra Roil, peate asjaga leppima, sellepärast et juba Berliiniski on mindud kaugemale, kui teie siin olete valmis eh, Strasbourgis edasi liikuma, võib-olla Berliinis on juba teiepoolsed seisukohad ammu ümber vaadatud ja teie teekaart, härra volinik, loodetavasti, eh, kui see juuniks meieni jõuab, oleks suurepärane, aga see tuleb esitada pärast taluvusteste, te peate esitama meile plaani selle kohta, kuidas tuumaenergiast eh, me loobuda saaksime. suur tänu, härra Lainen, pooleteiseks minutiks saab sõna härra Kantšan. suur aitäh, härra president, lugupeetud härra volinik daamid ja härrad. kindlasti peame avaldama kaastunnet äh, kõikidele Jaapani tuumaõnnetuses kannatanutele. poliitika ei nõua mitte seda, et me peaksime paanikas mingisuguseid valikuid tegema, vaid vastupidi, peame jääma alati realistlikuks selline eeltingimus on väga oluline, sest et me võime aluspunktiks võtta kaks erinevat aspekti, nimelt alati peame püüdlema jätkusuutliku arengu suunas, mis koosneb kolmest eri aspektist, esiteks majandusaspekt keskkonna ning sotsiaalaspekt. kui me suudame need kolm aspekti ühendada, siis kindlasti liigume õiges suunas. resolutsioon, millega oleme välja tulnud, sellega olen ma absoluutselt nõus, ühehäälsus oli üsna lai, loomulikult peame võtma endale vastutuse ohutuse, järelevalve ning samuti praegusele olukorrale hinnangu andmise osas peame vaatama tulevikku, pidades kinni kriteeriumitest, mis ise oleme paika pannud. tuleb püüelda energiatõhususe poole, samal, samal ajal mitte eksides. suur aitäh! täna on härra Laineni sünnipäev, nii et palju õnne sünnipäeval eh,! Tiene la palabra, tiene la palabra por un minu-. nüüd on üheks minutiks sõna proua Hertsogil, palun. suur tänu, härra president. volinik, kolleegid. Eh, tuumaohutusel on inimese nägu. kui ehitatakse ja opereeritakse eh, tuumajaamu, kui nad käigust maha võetakse siis tegemist on inimtegevusega. põhielement on turvalisus ja selle keskmes on inimese teadmine ja inimfaktor. teadmised on vajalikud nende jaoks, kes juhivad lennukit, aga ka nende jaoks, kes ehitavad ja võtavad käigust maha tuumajaamu, selleks on vaja viia läbi taluvustestid. ja oluline on, et me järgiksime ohutusdirektiivi. me peame andma endast parima, informeerimaks avalikkust ning me peame hõlmama ka eh, rahvusvahelised organisatsioonid, kes tegelevad eh, tuumaohutusega, kasutades eh, teadusarengu tegevust, on meil võimalik saada üle vigadest, mis on viiekümne, viimase kuuekümne aasta jooksul tehtud, aga kindel on see, et poolel miljardil eurooplasel on vaja juurdepääsu elektrile. poolteist minutit, härra Franco, palun lugupeetud härra president, härra volinik, kallid kolleegid, loomulikult tuumaohutuse parandamine, millest me täna peame rääkima, on väga oluline, me ei pane aga küsimärgi alla eh, tuumaenergia kasutamist tsiviileesmärkidel, sellepärast et see on oluline osa meie energiaalasest sõltumatusest eh, paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. Euroopa Liidu algatus viia läbi stressitesti kõikides meie tuumajaamades on esimeseks sammuks mõistlikust strateegiast, mis vastab täielikult Euroopa Liidu kodanike soovidele, need testid tuleb läbi viia vastavalt ühisele lähenemisele, põhinedes ühtsetel kriteeriumitel, metoodika valik tuleb anda järelevalveametitele. Euroopa Liidu naaberriigid peaksid samuti need testid läbi viima, võttes arvesse piiriüleseid riske. kui vaadata testidest kaugemale, siis peaks Euroopa Liit nõudma rahvusvaheliste normide ühtlustamist kõige äh, kõrgemal tasemel. rahvusvaheline aatomienergia agentuur peaks seda tegema vastavalt Lääne-Euroopa äh, tuumasektori, tuumasektori osaliste äh, ühendusele tuleb tagada koostöö siseriiklike järelevalveametite vahel, Euroopa Liit peab olema eeskujuks ükskõik kas reeglite rangemaks muutmise või solidaarsuse osas. kui seisame silmitsi seda tüüpi katastroofiga, siis Euroopa Liidu tsiviilkaitse äh, jõud on vajalikumad kui kunagi varem. suur aitäh, härra Franco, nüüd on üheks minutiks sõna proua von Bremtil, palun. Ähm, ähm, härra president tõepoolest, kõikides fraktsioonides on inimesi, kes on tuumaenergia poolt ja vastu, äh, kuid äh, vaadates, mis toimus Fukushimas, siis ma ei mõista seda, et endiselt äh, silmad kinni pigistatakse. tegemist oli katastroofiga, mis võiks väga hästi leida aset ka meie kodus, nii et null riski olemas ei ole esiteks on vaja meil stressiteste, nagu härra volinik ütles, need peab neid peab läbi viima läbipaistvalt, need peavad olema väga ranged ja sellest tuleb teha oma järeldused. nüüd teiseks, kui stressitestid näitavad, et tuumajaama ohut ei ole, tuleb see sulgeda. tuleb samm-sammult tuumaenergiast loobuda. tuumajaamad ehitati näiteks kolmekümneks aastaks, aga on ikkagi veel selliseid tuumajaamu, mis pärast neljakümmet viite või viitekümmet aastat ikka veel on kasutuses täiesti uskumatu on see, et siin mõeldakse uutele tuumajaamadele, on vaid üks tee edasi panustada taastuvenergiale. suur aitäh, proua Van Brempt, nüüd on pooleteistkümneks minutiks sõna härra Soonikul, palun. suur tänu, härra president. kahekümne kuuendal aprillil möödub veerand sajandit eh, Tšernobõli tuumaõnnetusest. möödas on kakskümmend viis aastat ja me ei ole unustanud ohvreid. aga samal ajal tuletan ma teile meelde eh, neid Tšernobõli sündmusi koos sügava kaastundega Jaapani inimestele kes ka elasid üle tuumaõnnetuse. tseesiumi eh, pooldusaeg on kolmkümmend aastat ja praegu leiab veel eh, Žitomiris eh, sellega saastatud toitu Žitomeris on eh, Greenpeace'i andmetel eh, veekogud saastatud, samuti ka pinnas. selle piirkonna saastatus hõlmab kolmekümmet kilomeetrit Tšernobõli tuumajaama ümbruses, see on vähemalt kolmkümmend kilomeetrit, aga Euroopas on kuuskümmend viis reaktorit ja nüüd hakkavad Venemaa ja Valgevene ehitama uusi tuumajaamu ja ma ei tea, millised on nende eh, turvalisuse standardid. aga millised need standardid ka ei oleks, milliseid taluvusteste me ka ei teeks? Eh, kõnele katkestatakse kas võiksid äh, lugeda siiski veidi aeglasemalt, härra Soonik? powtórzę że przy granicach unii europejskiej są w tej ma siis kordan Venemaa ja Valgevene ehitavad praegusel hetkel tuumajaamu otse Euroopa Liidu piiride taga ja ma arvan, et me ei tohiks osta nendelt elektrit, kui eh, nad ei tee läbi samu taluvusteste nagu meie oma tuumajaamad. poolteist minutit, härra Entšu, palun. suur tänu. kõigepealt ma tahaksin avaldada kaastunnet kõikidele jaapanlastele. on äärmiselt oluline, et me neid toetaksime. Fukushima näitas meile et paljud reaktorid ei ole turvalisus, turvalised ja eh, tuumaohutusega eh, tuleb tegeleda. Eh, reaktorite taluvustestid on äärmiselt olulised. aga ärgem siis muutugem liiga emotsionaalseteks ärgem olgem liiga negatiivsed tuumaressursi suhtes, sellepärast et me peame seda paratamatult kasutama. loomulikult me peame tagama selle, et Euroopa Liidu tasemel oleksid kõige kõrgemad turvalisusest, turvalisustasemed ja me peame mõtlema ka siseriiklikult, milline on meie energia, miks me peame kasutama selleks teaduslikke andmeid härra Kaarens, palun. Euroopa koodolenergia saražo šodien. härra president, kolleegid. Euroopas toodetakse umbes üks kolmandik elektrist tuumajaamades ning on kaks võimalust selle asendamiseks. me kas eh, kasutame rohkem sütt või gaasi. süsi tähendab CO kahe emissiooni ja eh, gaas tähendab sõltuvust Venemaast lühikeses perspektiivis me võime teha kahte asja. kõigepealt suurendada turvalisusstandardeid, aga me ei saa eh, suurendada turvastandardeid ainult Euroopa Liidus, sellepärast et Venemaal, Valgevenes Äh, ei ole tegu mitte ainult olemasolevate äh, tuumajaamadega, vaid ehitatakse uuest, uusi, nii et, et äh, kõrged standardid peavad olema mitte ainult Euroopa Liidus, vaid üle ilma kõike rohkem naabermaades, aga lühiajalises perspektiivis võime me mm, tõhustada energia säästmist, kasutada rohkem taastuvenergiaallikaid Mm, kasutame eh, tuult, eh, päikest ja nii edasi ning eh, siis pikas perspektiivis rakendame me energiasääst, säästlikke meetmeid ning tuul, biomass ja nii edasi säästavad meid tulevaste importide eest. härra Pirillo, palun see info, mille me oleme saanud Fukushima tuumajaamast, valmistab meile järjest suuremat muret, oleme ületanud lubatud radiatsiooni määra oluliselt ja mis saab tulevikus, ei ole selge. kohe on vaja viia läbi äh, stressitestid olemasolevates tuumajaamades ja kui meil tekivad mingisugused kahtlused, peame olema piisavalt julged, et nõuda kohest tuumajaamade sulgemist. tuleb äh, tagada laiem julgeolekutsoon äh, ning ühtlasi mitte kaaluda siin uute tuumajaamade ehitamist tuumaõnnetused kahjustavad keskkonda igaveseks, seda kõike tuleb arvesse võtta ka tulevases energiapoliitikas, mis rõhuvad energiatõhususele, energiasäästudele, loomulikult tuleb investeerida ka äh, teadus- ja arendustegevusse, et leida uued äh, praegusi energiaallikaid äh, asendavad energiaallikad tuleb kaasata ka kodanikud ning äh, omavalitsused. järgmisena saab sõna proua Jordan Siseli, proua president, härra president, ma olen nõus kõikide nende kolleegidega, kes on juba öelnud, et tuleb tagada tuumaohutus ja teha seda Euroopa tasandilt, kuid kallid kolleegid, ärgem unustagem seda, et äh, ohutuskultuur on väga lai äh, kontseptsioon see hõlmab nii ohutut tuumatehnoloogiat, aga ka rahaliste ja inimressursi piisavust, ohutusstandardite piisavat äh, tugevust ning äh, selleks peab olema ka sõltumatud ekspertkomisjonid paigas, järelevalveorganisatsioonid, kõike seda tuleb arvesse võtta Euroopa ohutusstandardi paikapanemisel loomulikult see ei tähenda seda, et me tänaseid äh, institutsioone ei usaldaks, tagada tuleb äh, see aga, et institutsionaalsel tasandil oleksid äh, standardid nii kõrged kui võimalik. Teie ütlesite, härra volinik, et liikmesriigid ei ole sellest huvitatud, aga kes liikmesriigid siis lõppkokkuvõttes on? kui me kodanike käest küsime, siis avaliku arvamuse uuringud juba näitavad, et nemad on küll valmis üle andma selle pädevuse Euroopa tasandile mina aga isiklikult olen vastu sellele, et me hakkaksime neid tuumajaamasid poliitilistel põhjustel sulgema. Jaapanis on tuumajaamu mitu ja ainult üks nendest äh, sai kahjustada sellest väga, selles väga tõ-, tõsises õnnetuses. enne kui me võtame vastu mingisuguseid samme, tuleb äh, läbi vaadata erinevad analüüsid ja teaduslikud faktid, tuleb teha teaduslik analüüs selle kohta, mis tegelikult Fukushimas juhtus et me lõpuks teaks, teaksime, mis selle tuumaõnnetuse taga oli ehm, ja, ja miks äh, reaktori süda niimoodi kahjustada sai. Äh, lisaks sellele ärgem unustagem ka oma tuumajäätmete direktiivi, millega praegu tegeleme ja, ja see on see võimalus, kuidas näidata, et me võtame asja tõsiselt. härra president ilma mikrofonita äh, ütleb, et äh, proua Alfano on esitanud, on tõstnud sinise kaardi suur tänu, härra president, ma tahtsin küsida proua Jordan Siseli käest, et äh, kas mitte need tuhanded hukkunud ei ole pannud teda mõtlema natukene teistmoodi? Äh, ometigi on ju meil nüüd piisavaid tõendeid selle kohta, et tuumajaamad kui sellised lihtsalt on de facto ohtlikud. kuidas te põhjendate neid tuhandeid surmajuhtumeid siis? proua Merkel, see kolleeg, mul on teile üks küsimus. mitu tuumajaama peab kokku varisema, enne kui te ütlete, et sellest piisab? Te räägite ainult ühest tuumajaamast Jaapanis, mis on õnnetuses viga saanud. aga te olete vist valesti aru saanud, seal ei ole mitte üks tuumajaam, vaid kuus reaktorit suisa, nii et kui palju peab veel kokku varisema, enne kui teie oma seisukohti muudate? Äh, härra Soboda, samuti sinine kaart. siiski, härra. Uh, härra Soboda ütleb, et ta ei taha sõna saada vaba mikrofoni vooru ajal, kui ta saab oma küsimuse ära esitada praegu ja esitabki selle. Teie koduriigis on Krõškovis samuti üks tuumajaam mida on samuti murelikuna vaadatud, sellepärast et see asub samuti seismilises piirkonnas. kas te olete valmis sellega, et teie riigi jaam oleks esimene, mille osas objektiivsed taluvustestid läbi viia, viiakse? selleks, et kodanikud oleksid kindlad, et kuigi see jaam asub tuuma, asub seismilises piirkonnas, ei hoiuta see endast mingisugust õhtut, ohtu. proua Giseli, palun. suur tänu Jaapanis jah, tõesti, on tuhanded inimesed hukkunud ja loomulikult ma isiklikult tunnen kõikidele omakseid kaotanutele kaasa ja me peaksime kõiki aitama, kuid ärgem kasutagem neid äh, hukkunuid kurjasti ära ja kasutades neid siis ideoloogiliseks võitluseks tuumaenergia vastu, analüüsigem siiski, mis põhjustel selline tuumaõnnetus äh, juhtus mõelgem sellele, kas sellised õnnetused on Euroopas üldse võimalikud ja ärgem äh, segagem ära looduskatastroofides hukkunuid äh, tuumaõnnetuses hukkunutega. vastus esimesele küsimusele, teine küsimus, kui palju, kas ma võin jätkata? küsiti, et mitmest õnnetusest minu jaoks piisab. ma viitasin ühele tuumajaamale, milles jah, on mitu reaktorit, see on üks tuumajaam mitme reaktoriga, me teame, et Jaapanis on neid jaamasid palju. iga õnnetust muidugi tuleb võtta väga tõsiselt. mitte ainult õnnetust ei tohi tõsiselt võtta, vaid tuleb äh, mõelda ka nendele äh, tuumasündmustele, mis on klassifitseeritud mitte õnnetustena, vaid alama klassi tuumasündmustena. härra president, ma ei ole vastanud ühele küsimusele, mulle esitati neid kokku kolm. Kõrškovi jaamast veel tahaksin ka rääkida. minu koduriik pidi samuti läbima tuumajaama taluvustesti. Austria tegeles sellega väga aktiivselt ja viidi läbi lisatestid eh, nii maavärina ohtu arvestades ning eh, viidi läbi ka katseid, nii et sellega tegeletakse jätkuvalt ja kogu aeg ja ma olen täiesti veendunud, et kõik sloveenid on nõus sellega, et eh, sellised taluvustestid, mida ette nähakse, viiakse läbi ka Sloveenias, aga kuigivõrd meie oleme väike tuumariik, oleme me juba harjunud sellega, et rahvusvahelisel tasandil meilt rohkem teste nõutakse kui suurtelt riigidel. suur tänu pooleteiseks minutiks, härra Seeber, palun. Äh, suur tänu, härra president, volinik, kolleegid. mina olen ka pärit Austriast ning me äh, tunneme muret Kresko tuumajaama pärast. ma tõepoolest loodan, et proua Jordani kinnitused vastavad ka reaalsusele ma tunnen südamest kaasa eh, jaapanlastele, kes praegusel hetkel kannatavad selle õnnetuse tagajärgede all. Euroopas peame me hakkama õppima niisugusest kriisist, lühikeses perspektiivis peame me eh, massiivselt suurendama reaktorite turvalisust ja meil on vaja ka Euroopa tsiviilkaitsejõude. meie kohustus on see, et me suudame tagada abi piiriüleselt, kui midagi juhtub meil on vaja pikaajalist perspektiivi ja ajakava selles osas, kuidas loobuda tuumaenergiast. meil on vaja tehnilisi standardeid, sest tuumaenergia ei ole ohutu. ja niimoodi jääb niimoodi jääb veel mõneks ajaks. me ei suuda garanteerida vajalikku ohutust ja taluvustestid peavad põhinema kogu riskidel. me ei pea vaatama mitte üksikuid sündmusi ja nende riski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 selle viisi suhtes, kuidas jaapanlased on hakkama saanud selle erakordse olukorraga. aga vaadakem tulevikku, vaadake, milline on tuumaenergia tulevik. me peame olema erapooletud. me peame vaatama ohutust ja samal ajal ka kliimamuutust ma arvan, et me tõepoolest võime leida e, õige tasakaalu erinevate energiaallikate vahel, aga ohutus jääb, vaja on panustada e, teadusuuringutesse, vaja on investeerida ka e, uutesse konventsionaalsetesse energiaallikatesse Euroopas, see on paratamatu vaja, selleks on uusi tehnoloogiaid. CO kahe emissioonid peavad vähenema. ilmselt eh, on vaja vaadata asju laiemalt, saada ülevaade, aga taluvustestid nende tulemused peavad leidma tee uutesse suunistesse või direktiividesse. ning me peame vaatama, millised on siis ka lekete tagajärjed. ja üks teema, mida me ei saa kõrvale jätta, on tuumajäätmed, kuidas neid käideldakse. kui me Eh, tahame usaldada tuumaenergiat tulevikus, peame need küsimused lahendama. meil on vaba mikrofoni voorus sõnasoovijaid kolmkümmend neli, arutelu on olnud väga elav, mitmed sinise kaardi küsimused ja olen väga heldekäeline olnud kõneaega andes. nii et täiesti välistatud on see, et ma saaks sõna anda siin kolmekümne neljale 34 parlamendiliikmele ja seega vastavalt äh, minu pädevusele ja äh, teie äh, heale tahtele ja loale annan sõna Rahvaparteile, sotsiaaldemokraatidele, rohelistele, üks sõnavõtja ka liberaalidest, üks rohelistest, üks EFT-st ja üks fraktsiooniliste kuuluvasete liige proua Andrikeenel on kõigepealt sõna, palun. suur tänu, proua president äh, suur äh, või väike kommentaar selles osas, et tuumajaamu ehitatakse kolmandates maades. Need äh, tuumaprojektid, mis praegu on toimumas Kaliningradis ja ähm, mujal Venemaal on äärmiselt olulised, e, sellepärast et see, sinna ümber jääb e, Balti, sinna ümber jääb Läänemeri ja e, Leedu, oluline on ka see, mis toimub Valgevenes, me oleme vaadanud murega seda, mis toimus Fukushimas. Valgevene on sõlminud Venemaaga lepingu, eh, mille alusel Rosatom eh, ehitab selle tuumajaama. Eh, nad on saanud kuus miljardit dollarit selle töö jaoks ja praegune projekt, nii nagu ta on, on vastuolus selle konventsiooniga, mis on olemas ning nad ei mõtle oma naabritele nüüd on sõna proua Tikal, palun. suur tänu, härra president. ma rõõmustan komisjoni otsuse üle selles osas stressitestid tuleb läbi viia kõikides Euroopa Liidu tuumajaamades, seda tuleb teha vastavalt väga konkreetsetele kriteeriumitele, et tugevdada tuumaohutust Euroopa Liidus veelgi. Euroopa Liidus on rohkem kui sada kolmkümmend tuumaelektrijaama, liikmesriigid on, otsustavad ise oma energiamiksi eest, kuid tuumaohutus on meie kõigi vastutusalas ja seega tuleb heaks kiita resolutsioon tuumaohutuse kohta Euroopa Liidus. ma tahaksin rõhutada seda, et investeeringud äh, tuumajaamade ohutusse on absoluutselt vajalikud, äh, tuumaenergia maksumus seega ka kasvab ja energiatõhususe aspektist lähtuvalt peab hakkama transpordis ning ehitistes kasutama taastuvenergiaallikaid. proua Jäädenmägi, palun austatud härra president, on väga positiivne, et Euroopa Liit tahab oma liikmesriikides ja naabruspiirkonnas sisse viia taluvustestid. puudujäägiks on aga see, et need ei ole sugugi kohustuslikud, Euroopa Liit küll sõbralikult palub lahkelt, et palun viige need läbi, ja teine puudujääk seisneb selles, et Euroopa Liit ei ole koostanud ühtseid standardeid. aga seda tuleks kindlasti teha ja kolmas puudujääk äh, on äh, see, et meil ei ole sõltumatut institutsiooni, kes need taluvustestid läbi viiks. mina küll ei usu, et äh, liikmesriikide ametkonnad ütleksid, et liikmesriigid on käitunud valesti või et nad on ise öö, oma tegevuses reeglitest mitte kinni pidanud. Need taluvustestid peavad olema kohustuslikud, peavad olema selgid, selged standardid, need standardid peavad olema läbipaistvad ja peab olema sõltumatu institutsioon, kes need läbi viib. proua Rivalsi saab järgmisena sõna üheks minutiks. suur tänu, härra president, tuletaksin kolleegidele meelde, et Fukushima tuumaõnnetus ei ole tänaseks minevik ja et endiselt eh, kaasneb eh, plahvatuse risk aga küsimus on mul härra volinik Öttengirile. nimelt need taluvustestid, nagu kolleeg hetk tagasi ütles, kuidas te kavatsete siis tagada, et need läbi viidakse, kuidas kõik need kriteeriumid, millest äh, te ITRA komisjoni ees räägiti, rääkisite, ka iga kord arvesse võetakse? kuidas te kavatsete mõnda liikmesriigi sundida, kes keeldub sellest, et sõltumatud inspektorid äh, saaksid tulla jaamu kontrollima? sellepärast, et kui nemad ise selle kontrolli eest vastutavad, siis mina küll aru ei saa, kuidas need teie taluvustestid äh, käibele lähevad. meil on siiski vaja konkreetseid süsteeme, kuidas kontrollida igas liikmesriigis äh, tuumajaamu. kuidas te kavatsete tagada selle, et naaberriigid, näiteks nagu Armeenia või Valgevene või kes iganes, on nõus meie taluvustestidega? ja loomulikult, härra volinik, parlamendi toetus on teile vaja, aga kuidas te kavatsete selle kõik ellu viia ja vastutuskohustus? jah, meil on vastutus kanda tuumajaamade osas ja teil on vastutus nüüd äh, esitada plaanid selle kohta, kuidas me saaksime tuumaenergiast järk-järgult loobuda. suur tänu ja järgmisena tuleb sõna härra Paška. suur tänu, härra president. Fukushima reaktori kahjustused, mille tõi kaasa erakordne looduskatastroof, on näidanud seda, et äh, ohutusele tuleb kõige rohkem tähelepanu pöörata ja sellepärast on täiesti õige, et komisjon on otsustanud taluvustestid läbi viia kõikides tuumajaamades meie territooriumidel. Euroopa kodanikul on õigus ohutusele ja õigus on meil ka sõltumatule auditile need äh, kontrollid võivad näidata väga hästi seda, millised on riskid, mida tuleks vältida ma olen veendunud, et kui selliste kontrollide tulemused avalikustatakse, võetakse vastu otsused, millega tuumajaamade operaatoritele antakse kohustus igasugused puudujäägid koheselt eemaldada ja mitte ühelgi operaatoril ei tohiks lubada mööda minna nendest reeglitest, mis on ette nähtud äh, tuumaohutuse tagamiseks tuumajaamadest. härra president, Euroopa kodanik äh, tahab äh, avatud ja otsekohest dialoogi Euroopa tuumaenergia tuleviku osas. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Vertmann. suur tänu, härra president. austatud härra president, volinik, kallid kolleegid Jaapanit tabanud tuumakatastroof on näidanud seda, et äh, loodus on äh, vägevam kui inimene ja on tagumine aeg, et vanad äh, reaktorid, olgu nad siis seismilistes piirkondades või mitte, võetakse käibelt maha. taluvustestid, härra volinik, on küll väga tore asi, kuid me ei ole huvitatud järjekordsest Tšernobõlist. ja mul on teile ainult üks küsimus. kas me kõi-, kas me tõesti kavatseme kas me tõesti lubame selle ohu äh, tekkimist, et me üks hetk kiiritame kogu terve Euroopa, meie ohutusstandardid peavad olema siiski kõrgemad, me peame inimestesse suhtuma väärikalt ja austavalt. ja Austria äh, aitäh. Um, härra president, me peaksime täna rääkima tuumaohutusest, kui see on läinud natukene kaugemale ja oleme rääkinud tuumaenergia ja energiasegust. aga ma teeksin teile ettepaneku, et räägime nendest asjadest võib-olla siis, kui komisjon esitab energia teekaardi ohutuse küsimuses, aga minu küsimus volinikule, kas teie meelest on tõesti taluvus- või stressitesti kasutamine siin, sellepärast et panganduses on taluvustestid äh, olnud täiesti talumatud nii et äh, võib-olla me räägi, räägiksime riskianalüüsist, ohutusanalüüsist äh, nende testide puhul ja siis äh, vaataksime, mis sellele järgneb ja tagaksime selle, et need viiakse läbi kõikides tuumajaamades, sealhulgas ka jäätmejaamades ja ümbertöötamisjaamades, sellepärast et näiteks Sellafield, mis on Iiri piiridele väga lähedal, tekitab mulle erilist muret ja tõesti, tuumaohutusele jaamades tuleb tähelepanu täna pöörata. kahetsusväärsel kombel kahjuks mõned kolleegid on öelnud, et me oleme tuumaenergiast sõltuvuses, isegi need, kelle enda koduriikides ei ole tuumajaamasid. aga kui me oleme sõltuvad, siis ainus, mis me saame teha, on äh, panustada ohutusele ja ausalt öeldes äh, taastuvad energiaallikad ei ole ka kõige lihtsam vastus alati. suur tänu ja sõna saab järgmisena härra Arsenis. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μας πήρε 25 χρόνια για να ξα... Suur tänu, president. kakskümmend viis aastat on kulunud selleks ja ikkagi pole me suutnud unustada Tšernobõlit ja e, õnnetus Jaapanis tuletab meile seda jälle meelde. E, räägime jälle e, Jaapanist, mitte ja räägitakse niimoodi, nagu oleks süüdi Jaapan, mitte tuumaenergia. me tahame tõepoolest Eh, turvalist tuuma, eh, eh, tuumatehnoloogiat, aga tegelikult me peaksime lõpetama tuumaenergia kasutuse otse maid. me peaksime sisse viima tegelikult mingisuguse tuumaenergia maksu, mis võtab arvesse kõiki neid kulusid, mis nad tekitavad keskkonnale. mõelgem päikeseenergiale, mõelgem taastuvenergiatele. volinik, teie vastutate selle valdkonna eest ja meie tegevu-, tegevusetus on ka teie vastutuse all. härra Oettinger, palun, teil on sõna. härra president, meine verehrten damen und herren abgeordnete. härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, kõigepealt mis puudutab pikaajalist energiapoliitikat tahaksime, et teie oleksite hõlmatud energia teekaardi koostamisel ning võib-olla siis alates maikuust poliitilised fraktsioonid ähm, võiksid lugeda end kutsutuks energiastsenaariumite läbivaatamisele. üks variant on see, et tagatakse taastuvenergiate kasutamine ja selles osas on väga palju vaja ära teha eh, nii võrgustike, võrkude loomisel kui teadustöö vallas. siis on vaja ka eh, õiguslikku alust. Lissaboni leping on kaheksateist kuu vanune. Lissaboni lepingu kohaselt Euroopa Liit omab energia vallas eh, pädevust ja tehti üks erand, see on oluline erand ja see tehti meelega. energiamiks jääb eh, liikmesriikide parlamendi pädevusse. me võime nüüd praegu arutada, kas see oli õige otsus või mitte. aga kui me õpime midagi Jaapani kogemusest siis peame me võtma oma töö aluseks Lissaboni lepingu. ja ma ei näe, et artiklit üheksakümmend neli hakatakse muutma lähiaastatel Lä-, mis puudutab nüüd elektrit, siis tulevikus jääb vastutus elektrienergia eest liikmesriikidele aga e, kahekümneprotsendiline eesmärk taastuvenergia e, osas tähendab siiski seda, et kaheksakümmend protsenti energiamiksist on liikmesriikide kanda. E, kahekümneprotsendine eesmärk tuleb täita ning me saame pidevalt liikmesriikidest eduarandeid. nii et liikmesriigid lõppkokkuvõttes vastutavad kaheksakümne protsendi või isegi väiksema määra eest kakskümmend protsenti hõlmab kõike, võib-olla transporti näiteks, võib-olla eh, e-, elektrit transpordi vallas. Eh, aastate jooksul tuleb siin eh, võib-olla kokku kolmkümmend viis protsenti muudest allikatest. võib-olla võib-olla ajapikku toodetakse taastuvallikatest eh, rohkem energiat kui söest või millestki muust ja see on niisugune protsess, mida me kahtlemata toetame. Eh, üheksa aasta jooksul eh, suur hulk energiat taastuvallikatest ja me ei räägi mitte ainult aastast kaks tuhat viiskümmend, vaid me räägime aastast kaks tuhat kolmkümmend, kaks tuhat kakskümmend viis, sest et investeeringuid on vaja hakata tegema juba praegu. aasta kaks tuhat kolmkümmend on niisugune aasta, kus äh, nelikümmend, üle neljakümne protsendi elektrienergiast tood-, toodetakse taastuvallikatest. ja kui tõepoolest nii läheb, siis liikmesriigid vastutavad äh, vähem kui kuuekümne protsendi elektrienergia tootmise eest. liikmesriigid on kahtlemata hõlmatud terves selles protsessis ja võib-olla ei liiguta edasi piisava kiirusega mõne jaoks, kuid siiski eh, taastuvenergiatest toodetud, eh, eh, taastuvallikatest toodetud elekter kolmkümmend viis protsenti Euroopa Liidus on väga oluline. see on üks stsenaarium, aga vaadake, mida teevad liikmesriigid. võtame näiteks Poola, tegemist on suure maaga üheksakümmend protsenti Poola elektrist toodetakse söe baasil. ja väga vähe usutav ja väga vähe usutav ja tegelikult küsiksin ma poolakate käest, kes siin saalis istuvad. kas te tõesti arvate, et tulevatel aastakümnetel hakkate te tootma null protsenti oma elektrienergiast söe baasil? ma arvan, et vastus on ei. Poola plaanib ehitada uut tuumajaama. see tähendab, et eh, poolakad tahavad, et tuumaenergia oleks, eh, oleks osaks nende energiamiksist, selleks et vähendada sõltuvust Vene gaasist proua Harms, seal on demokraatlikult valitud valitsus, nendel on rahva toetus ja meie ei saa nendele midagi ette dikteerida ja ma arvan, et kui me räägime ohutusest, siis poolakad ei ole sugugi kehvemad kui teie Saksamaal meil on niisugune kalduvus Saksamaal arvata, et me võime Euroopale asju ette kirjutada, aga Poolas ja Saksamaal toimib demokraatia ja me peame sellega leppima. saalist esitatakse küsimus ilma mikrofonita. mina räägin praegu eurooplasena, aga ma tunnen väga hästi oma maad ma tean, kuidas toimuvad demokraatlikud protsessid Poolas, Prantsusmaal ja mujal. kui teil on üheksakümmend protsenti energiast toodetud söe baasil, siis teil on väga raske jõuda eh, söe mahatõmbamiseni elektri, elektri tootmises ja loomulikult sellega kaasneb CO2 emissioon. Sü-, eh, süsi on üks osa sellest kahe tuhande viiekümnenda aasta teekaardist, sest muidu me ignoreerime eh, reaalsust demokraatlikul maal. oluline on eh, seada endale ka teisi eesmärke, me tahame tulevastel aastakümnetel näha süsinikuvaba majandust ja süsinikuvaba tehnoloogiaid. Eh, see teekaart, mis koostatakse aastaks kaks tuhat viiskümmend näeb ette CO2 emissioonide vähendamist. jälle ehit-, esitatakse ilma mikrofonita küsimus saalist. mis puudut-, mis puutub eh, elektrijaamadesse ja tuumaenergiasse, siis te teate, et on maad, kus on eh, moratoorium tuuma, tuumaenergia kasutamisel. on sellised maad, nagu eh, Saksamaa, kes eh, eh, toimivad omamoodi, siis Šveitsis ei lubata ehitada uusi jaamu, siis on näiteks Soome, kus ehitatakse uusi jaamu ja sellepärast on äärmiselt oluline, et kõikidele erinevustele vaatamata, erinevale kultuurile vaatamata tuleb hinnata ohutust, tuleb teha ära need stressitestid ning kõik liikmesriigid peavad sellega leppima. see on üks eh, väike ühismääraja, eh, aga väga oluline osa sellest, mis annab meile ohutuse. Teie ütlete, et eh, ametid, kes sellega tegelevad, peavad olema sõltumatud aga väga paljudes avaliku elu valdkondades on meil riigi kontroll, see on energia valdkonnas ja nii edasi. mina tahaksin väljendada avaliku sektori eh, suhtes usaldust. proua Harms, teie räägite eh, mingisugusest eh, mürgitatud võrgustikust, teie räägite, et regulatiivorganid liikmesriikides ei suuda teha seda, mida nendel on seadusega ette nähtud. ja mulle tundub, et niisugune äh, usaldamatuse väljendus ja eriti näiteks härra Tretini poolt, sest tema teatud ajal vastutas regulatiivametite eest. see on veider. Äh, maikuuses esitama teile materjali taluvustestide kohta, teen seda täieliku avatuse vaimus ning ma tahaksin, et te seda panustaksite, et asja paremaks muuta ning et see oleks vastuvõetav kõikidele liikmesriigidele ja see tagaks ka kõrge kontrolli ja seiretaseme. riigi ja valitsusjuhid palusid meil esmakordselt kasutada üle-euroopalist lähenemist, et tuumajaamades oleks tagatud ohutus ning see on esimest korda, kui midagi niisugust paluti ja parlament peaks seda toetama. ja lõpuks. kahe tuhande üheksanda aasta juunis Eh, võeti vastu tuumaohutusdirektiiv, selle aasta juunikuuks tuleb ta eh, üle võtta ja minu arvates ei ole sellest eh, küllalt, sellepärast et seal on formaalsed reeglid, mida peavad ametiasutused järgima, aga sisulisest küljest võttes minu arvates on seal vajakajäämisi. selle aasta teisel poolel Euroopa nõukogu nimel tahaksin ma võtta üles teema, kuidas see direktiiv ümber sõnastada, kuidas eh, laiendada Euroopa tasemel tuumaohutusreegleid, aitäh! kallid kolleegid, sinist kaarti ei saa kasutada selleks, et esitada küsimusi nõukogule või volinikule. sinist kaarti saab kasutada vaid teie endi vahel nii et ärge näidake siin sinist kaarti selleks, et ehitada küsimusi nõukogule või komisjonile, sest et see ei ole lihtsalt lubatud. nüüd on sõna proua Kööril, palun. vastavalt meie kodukorrale on see nii. proua Kööri, palun. daamid ja härrad arutelust on meil nii mõndagi õppida, suur aitäh, kuulasin kõike väga suure huviga. Ungari eesistuja tegeles